Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ma arvan, et me võime oma tööga edasi minna, kallid kolleegid. Paluksin, et istuksite oma kohtadele. Ja ma pöördun härra Schmidti poole, nõukogu esindaja poole, palun. Σας παρακαλώ palun. ma paluksin kolleege, kes on püsti, et kas nad, nad kas istuksid või lahkuksid täiskogu saalist. meie arutelu läheb edasi. vastavalt päevakorrale öö, päevakorras on nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad Euroopa arenguaasta rakendamist ja pärandit. palun, härra Schmidt <laughs> härra president, austatud saadikud, mõned päevad enne Euroopa arenguaasta lõpetamist üheksandal detsembril Luksemburgis on mul väga hea meel